kohta, mis seal praegu toimub. Euroopa Komisjoni nimel saab sõna härra Stiljanides, palun, teil on sõna. lugupeetud äh, president, lugupeetud kolleegid, lugupeetud äh, kohalviibijad. lubage mul kõigepealt öelda täielikult pühendunud Gruusia poliitilisele assotsieerimisele ja majanduslikule lõimimisele Euroopa Liiduga Frederica Mogherini, meie kõrgetasemeline esindaja, käis Gruusias kümnendal novembril, see oli väga hea visiit. ja meil toimus ka teine assotsiatsiooninõukogu, see leidis aset Brüsselis kuueteistkümnendal novembril. ja volinik Haan teeb visiidi homme, sellega jätkuvad meie kõrgetasemelised äh, kohtumised öelda tähendab seda, et äh, need kohtumised leiavad aset peaaegu igal nädalal. Euroopa Liidu ja Gruusia Assotsiatsiooni nõukogus vaadati seda, mismoodi on saavutatud edu Euroopa Liidu Gruusia Assotsiatsiooni lepingu ellurakendamisega. sellele lepingule kirjutati alla juunis kaks tuhat neliteist ning äh, me arutasime nõukogus ka seda, millised küsimused on veel lahtised ja lahendamata me tervitame seda edu, mida on saavutatud, me oleme rahul sellega, et lepinguga on saad-, saavutatud äh, seni äh, suurt edu. me rääkisime nõukogus ka Gruusia ekspordist Euroopa Liitu, sellest, et Gruusia püüab oma õigusloomet kohaldada Euroopa Liidu standarditega ning et see töö läheb hästi ja samas äh, peame oluliseks ka seda, et Gruusia ettevõtetele räägitakse sellest, millised ähm, äh, hüved selle lepinguga võivad nende jaoks kaasneda. lugupeetud äh, kolleegid, ma räägin nüüd ka väljakutsetest ja probleemidest. vaja on tagada selline poliitiline keskkond, mis oleks rahulik ja austaks kõigi õigusi igasugused meetmed, mis on vastuolus äh, selle eesmärgiga, peavad olema kõrvaldatud, neid tuleb vältida. me oleme toetanud, me oleme teatanud äh, kõikide visiitide käigus, et äh, demokraatiat tuleb alal hoida. eriti puudutab see parlamendivalimisi, mis toimuvad kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobris. ja me oleme seisukohal, et Gruusia peab täielikult austama institutsioonide sõltumatust ja tõhusust. loomulikult puudutab see ka konstitutsioonikohut. Need institutsioonid aitavad garanteerida demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste austamise Gruusias. enne valimiskampaaniat peab assotsiatsiooni leping olema lõplikult paigas ja me jagame nende isikute seisukohti, kes leiavad, et valimised peavad olema ausad ja vabad ning et valimistulemusi tuleb tunnustada. samuti tuleb garanteerida pressivabadus, see on väga oluline. ja meedia ligipääs peab laienema ka opositsiooniparteidele. me kiidame Gruusia edusamme kohtureformi läbiviimisel sest kohtuvõimu sõltumatus on meie ühiskondade keskne vajadus, kuid samas ei võta Euroopa Liit mingeid seisukohti nende kohtukaasuste osas, mida Gruusia kohtud arutavad. meid huvitab ainult see, et Gruusia kohtusüsteem austaks meie väärtusi. seda nimetatakse nõnda me keskendume ka äh, kõrgetasemelistele kohtuasjadele, näiteks hiljuti oli kohtuasi Rustavi, Rustavi vastu ja ähm, opositsiooni, see puudutab siis opositsiooniliidri kinnipidamist ja talle süüdistuse esitamist. me toetame Gruusiat ka tema püüdlustes kohtureformi edaspidigi läbi viia ja tagada õigusriigi põhimõtte austamine ning samas kohtuvõimu sõltumatuse suurendamine. assotsiatsiooni nõukogus tervitasid äh, Mogherini ja Haan Gruusia edusamme viisa liberaliseerimissüsteemi osas, sest äh, paljud äh, tähtsad eesmärgid, vaheeesmärgid on juba täidetud see töö peab sama hästi jätkuma. lõplikku otsust ei saa praegu siiski veel oodata, aga me näeme, et Gruusia protsess on üldiselt äh, kulgenud väga hästi Abhaasias ja Lõuna-Osseetias toimuvad arengud olid samuti kõneaineks asepresident Mogherini ja volinik Haan tuletasid meelde, et Euroopa Liit toetab Gruusia territoriaalse terviklikkuse põhimõtet. tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud piiridega. ja Euroopa Liit peab jätkuvalt väga oluliseks rahu, stabiilsust ja konfliktide lahendamist meie mittetunnustamispoliitika jätkub samamoodi. Euroopa Liidu erisaadik, kes tegeleb Lõuna-Kaukaasia ja Gruusia kriisi tule, kriisi probleemidega, osales Genfis rahvusvahelistel läbirääkimistel ja ütles, et me peame nende teemadega jätkuvalt tegelema Euroopa Liit peab väga oluliseks ka seda, et Gruusia on aidanud kaasa erinevates Euroopa kriisihaldusoperatsioonides, mis on toimunud Aafrikas ning on aidanud Euroopat ka tema nõuandval missioonil Ukrainasse. suur tänu mind kuulamast. jään ootama teie seisukohti selles väga olulises küsimuses, aitäh! aitäh ka teile, härra komisjoni esindaja, härra volinik ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad. kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Štetina. kaks minutit, palun. aitäh, lugupeetud president. ma alustan ühe mälestusega. ma olin Gruusias siis, kui seal toimusid revolutsioonid, millega eelnevad režiimid on kukutatud. ma olen näinud kahte Gruusia revolutsiooni ning seetõttu on mulle väga südamelähedane see, et viimased valimised olid demokraatlikud ning et vanast Nõukogude taagast vabaneti. muidugi on raske sellest taagast täielikult vabaneda. näiteks praegu tehakse katseid Jossif Stalini süsteemile, Jossif Stalin, Stalinile nii-öelda elu uuesti sisse puhuda, räägitakse vanadest monumentidest ja nende tähtsusest ja samuti mõistetakse kohut teatud isikute üle ainult valikuliselt. see ongi äh, nii-öelda vanade aegade taak. alles hiljuti äh, võrreldi Stalinit Šaakašviliga, äh, seda tehti siinsamas parlamendis peale selle on tekkinud ebaterved ähm, pinged valitseva partei ja opositsiooni vahel. vastuvõetamatu on ka see, mis on toimunud sõltumatu telekanaliga. sõnavabadus äh, ja põhivabaduste kaitsmine, see on kodanikuühiskonna südames mõne aasta eest äh, töötasin ma ise ajakirjanikuna ja tegin loo äh, Stalini lapselapsest, kes elab Tbilisis. võiksime ju arvata, et tema tegevus ohtlik ei ole, aga Gruusiat kummitab ikkagi tema minevik ning see minevik võib äh, kahjustada Gruusia tulevikku. eelmise aasta detsembris äh, kiitsime me heaks äh, assotsiatsioonilepingu Gruusiaga, kuid Gruusia peab selle lepingu raames austama demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, inimõigusi, põhivabadusi ja nõnda edasi. ma lo-, soovin Gruusiale palju edu ja soovin ka seda, et nad oleksid julged, sest meil on vaja, et Gruusia oleks ühtne, aitäh! uh,. Now... ja nüüd SND nimel annan sõna Viktor Postinaarule. kaks minutit, palun. suur aitäh. president, härra volinik. eelmisel nädalal tutvustati meile Euroopa Liidu naabruspoliitika läbivaadet ja eh, selles kontekstis peaks andma uue hooga meie idapartnerlusele, arvestades diferentseeritud lähenemist seoses sellega, kui valmis on mõni riik koostööd tegema Euroopa Liiduga. väga oluline on toetada rahvast ja riiki, kes on Euroopa-meelsed Gruusia on Euroopa Liidule Musta mere piirkonnas väga oluline partner ja isegi truu partner, arvestades praegust äh, traagilist konteksti. Gruusia on oluliselt äh, edasi läinud oma reformidega, kaasa arvatud äh, tegevuskava viisarežiimi liberaliseerimiseks kinnitame, et Gruusia on teinud kõik jõupingutused, mis vaja ja tahaksime omistada Gruusiale lihtsustatud viisarežiimi. Euroopa peaks vajalikku abi andma reformiprotsessideks Gruusias ning samuti aitama Gruusial tagada oma territoriaalset sõlt-, sõltumatust ja terviklikkust, arvestades kahe tuhande kaheksanda aasta Venemaa tegevust ning hiljutisi kokkuleppeid Venemaa, Abhaasia ja Osseetia vahel. Gruusia ise peab äh, äh, tagama sisestabiilsuse, õiglase poliitilise õhkkonna, äh, poliitilise reform, poliitilised reformid läbi viima ja lõpuks Rahvapartei, palun ärge kasutage oma poliitilistes huvides Gruusiat ära. vastasel korral me lihtsalt ei saa aidata Gruusiat, aitame hoopis tema vaenlasi. suur aitäh, härra Postinaru. ja järgmiseks on mul hea meel sõna anda kolleeg Fatigale ECR fraktsiooni nimel. Krimmi illegaalne annekteerimine on tekitanud äh, tohutu hirmulaine Gruusias, tõmmanud endale tähelepanu ja nüüd on äh, Gruusia veelgi lähenenud äh, Gru-, Euroopa Liidule, Euroopa Liidu julgeolekustruktuuridele. oluline on ka Gruusia aktiivne äh, toetus meie ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raames, näiteks Malis, Ukrainas. tahaksin kiita Gruusiat selle eest, kuid Gruusia poliitika ei ole alati poliitik- äh,, positiivseid tulemusi andnud. Äh, ma tahaksin rääkida siin äh, Rustavi Tuu sõnavabaduse juhtumist rääkida, tahaksin rääkida ka sellest, et opositsiooniliidreid on vahistatud, vangi pandud Tbilisis ja mujal. tõesti, ootan nendes valdkondades olulisi muutusi, samas toetan viisarežiimi liberaliseerimist Gruusiaga. E, suur aitäh. ja nüüd annan sõna ALDE nimel Javier Nardile, palun. presidenti, porque suya. suur aitäh, president. ma olen Gruusia ja Gruusia rahvassõber. aga ikkagi tahaksin rääkida ausalt ja otsekoheselt. kui me oma suhteid arutame, siis ikka lõpetame kaubanduspoliitikaga ja peab ütlema, et äh, Forbesi nimekirjas on üks grusiinlane, kes on maailma kõige äh, rikkamaid inimesi. Äh, talle kuulub varandus, mis on väärt peaaegu kahte kolmandikku SKT-st Gruusias ja mm, näiteks üks olulisi pank ku-, äh, kuulub sellele džentelmenile. kui me seda vaatame, siis me ei saa ju väga kurvad olla. teiseks, ma ei arva, et Gruusias oleks äh, demokraatia võimalik ilma sõnavabaduseta, jällegi Rustavi juhtum. tahaksin äh, oma sõpradele Gruusias öelda, et see on nagu lakmustest nende usaldusväärsusele. kohus peab oma tööd tegema ja seda õiglaselt. Gruusia on väga palju ära teinud demokraatlike reformide teel, kuid kohtusüsteemis ja pressivabaduse puhul on veel palju ära teha. ma arvan, et me peaksime ka oma rollist kõnelema. kui me tahaksime vahendajana esineda, siis ähm, võib kasutada näiteks selliseid vahendeid nagu resolutsioonid äh, Musta mere teemadel, kutsudes üles äh, mitmerahvuselisi sõjalisi äh, jõude looma, kuid arvestades seda, et on olemas ka NATO, siis me ei saa selliseid asju endale lubada. me ju tegelikult ei tea, milline on jõudude vahekord Gruusias, olgem realistlikud. nii nagu siin raportöör ütles, kui Gruusial on probleeme, siis aidakem Gruusiat. suur aitäh. QNGL nimel Miroslav Randov, palun. suur aitäh, president. tahaksin öelda, et äh, Gruusia tööstus annab ainult üksteist protsenti SKT-st, tema tööstus on äh, hävinud, aga samas on ta võtmetähtsusega riik Lõuna-Kaukasuse stabiilsuse tagamiseks. kõige olulisem on see, et Gruusia suudab toota elektrit, elektrit äh, saab eksportida ja võib-olla see on isegi olulisem kui veini tootmine. peaksime looma mingisuguse Kaukaasia Marshalli plaani see avaks tee lepitusprotsessile ja äh, Mamad äh, Madashvili, Regiashvili, Tsatsavadze, Abuladze, äh, me oleme rääkinud nendest uhkusega, kuid nüüd on Gruusias vaesus, viletsus Kaukaasia riigid on teineteisele lähedased, nad on suure potentsia-, arengupotentsiaaliga ja mm, võib juhtuda ka nii, et meie idanaabrus äh, hakkab päris hästi toimima. praegu me ei ole suutnud Moldova, Valgevene ja Krimmi probleemidega toime tulla kuid kui me nüüd reageerime Kaukaasia probleemidele ilma deklaratsioonide, võib-olla suudame midagi teha. suur aitäh! härra Ransdorf, teile on esitatud sinise kaardi küsimus härra Austrevitšu, Austrevitšuselt. jah, loomulikult ma saan vastata sellele küsimusele, esitage see palun kad e, sutikote atsakyti. härra president, suur aitäh, et aktsepteerisite minu küsimust. ma nõustun sellega, mis puudutab energeetikat, infrastruktuuri, ehitust äh, Gruusias. mina toetan igati Gruusiat, ma olen Gruusia sõber. aga Gruusia on püüdnud ennast distantseerida Nõukogude pärandist samas on püstitatud monumente Stalinile, kes on genotsiidi toime pannud, hävitanud naisi, lapsi, ainult sel põhjusel, et need inimesed ei soovinud Nõukogude orjaks olla. ma ei saa unustada seda. vastake palun, härra Ramstor. nii, mina arvan, et see küsimus vajab arutamist. mina ei öelnud seda, et äh, minu eeskujuks poliitikas oleks Beria või Stalin, ei. Saakašvili ütles, et need äh, kaks poliitikut peavad olema eeskujuks. Stalin muutis Gruusia arengusuunda pärast teist maailmasõda vägivaldselt, aga see on teine teema, las ajaloolased arutavad. tänan. kas te härra Boltšaki küsimusele ka vastate? Děkuji, pane poslanče, že jste akceptoval moji eh, kartu. Já jsem se zájmem vyslechl vaše... Aitäh. Suur tänu ma kuulasin suure huviga, mida te ütlesite. see kõlas hästi, aga kui te kutsusite üles Marshalli plaani looma Gruusia tarvis või Kaukaasia piirkonna jaoks, kas see tähendaks siis seda, et olukord on samasugune nagu siis, kui äh, Nõukogude Liit keeldus Tšehhoslovakkia osal osalemast Varssavi Marshalli plaanis. olukord Marshalli plaaniga tuhat üheksasada nelikümmend viis oli hoopis keerulisem. tol ajal äh, oli ülepolitiseeritud õhkkond. kui aastal tuhat üheksasada nelikümmend seitse äh, suur põud tabas Tšehhoslovakkia majandust äh, ja tulemuseks oli see, et tekkis toidunapp, lõpus, siis oli kaks riiki, kes pakkusid Tšehhoslovakkiat aidata teraviljaga ja mõlemad pakkumised tulid eh, samas tingimustega, olid seotud tingimuste esitamisega. ja ainus riik tollal, kes tingimusi ei seadnud, oli Kanada uh,. ma tänan ja nüüd roheliste nimel saab sõna proua Heidi Hautala pooleteiseks minutiks. suur tänu, president, vaatamata kõikidele puudustele ja väljakutsetele, mis Gruusias on, mina usun, et tegemist on ühe idapoolse partnerriigiga, kes näitab, et ta on väga pühendunud Euroopa tulevikule. ja viis aastat tagasi ma tõesti ei uskunud seda, et ühel päeval äh, need, see riik võib tõesti saada Euroopa Liidu liikmeks, jah, para-, praegu on see hetk veel kaugel sellest, aga riik näeb kõvasti vaeva ja me peame toetama tema Euroopa valikut, sest me teame, et Venemaa pikk vari on langenud iga Ida-Euroopa riigi peale. võrreldes eelmise režiimiga ma usun, et reformid on jätkunud, tulemusi on äh, ja vaatamata teatud puudustele ka justiitsreform on jätkunud ja väga õige on see, et me peame eh, Rustaveli juhtumile tähelepanu pöörama ja ütlema, et me oleme väga karmid, kui kõneks on meediavabadused ja justiitssüsteemi sõltumatus. meil on lootusi ja häid signaale, et põhiseaduslik kohus viimasel ajal on näidanud suhtelist sõltumatust poliitilisest survest ja seda tuleb toetada ja ma usun, et meie Euroopa Parlamendis äh, peame äh, toetama äh, Gruusiat ja teisi idapartnerluse assotsieerunud riike, et nad läheneksid meile. Thank you uh,, madam Hautala. ma tänan, proua Hautala ja nüüd ENF-i fraktsiooni nimel saab sõna Jean-Louis Schaffhauser. poolteist minutit. Euh, kallid kolleegid, lugupeetud komisjoni esindaja, mina tahaksin rääkida veidi laiemalt, geopoliitilisemalt me oleme nüüd äh, sellisest ühe võimuga maailmast, mida juhtisid Ameerika Ühendriigid, äh, jõudnud äh, nii-öelda bipolaarsesse maailma, Hiina on nüüd ähm, majanduse, majanduslikult teisel kohal maailmas. Ameerika Ühendriikidel on Euroopa Liitu vaja ning transatlantiline leping asetub ka sellisesse konteksti. eelkõige on Ameerika Ühendriikidel vaja, et Euroopa Liit jaguneks kaheks ning et ei oleks äh, meil sellist Euraasia liitu, kogu Euroopa Komisjoni poliitika ja siin ma räägin Alsassi elanikuna, see poliitika, kui see oleks tõesti Euroopa poliitika, siis peaks see ju looma sildu kahe kultuuri vahel. ehk siis germaan-, nagu germaani ja prantsuse kultuuri vaheline sild ning lääne ja ida kultuuri vaheline sild, eriti just Venemaaga, on äh, võimalikult, võimaldanud üles ehitada selle multipolaarse Euroopa Liidu struktuuri, kuid teie ei ole sellega nõus, teie tahate, et kõik riigid, olgu siis tegemist Serbiaga, Moldovaga, Gruusiaga, Ukrainaga, valiks ühe poliitika ja sellise poliitika, mis on tegelikult Euroopa huvide vastu, nii et teie reedate Euroopa ja teid tuuakse sellepärast ka kohtu ette. suur aitäh teile! ja nüüd äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel kõigepealt äh, Georgios Epidideios, palun. ma tänan, Euroopa Liit peab Gruusiat äh, esirinnas olevaks naabruspoliitikas ja austab Gruusia territoriaalset terviklikkust ja tahab, et Lõuna-Osseetias, Abhaasias külmutatud konfliktid lõpeksid, aga seda tuleb õigesti eh, teha. ei tohi olla tegevus suunatud Venemaa huvide vastuse juures, ta jääb, Venemaa jääb Euroopa Liidu strateegiliseks partneriks ja eriti praegu vajame Venemaad ISISe vastu võitlemiseks. nii et eh, hõõrdumised eh, peaksid lõppema ja avatud dialoog ja äh, koostöö Venemaaga tekkima, seda enam praegu, kus rahvusvahelised arengud seda nõuavad. nüüd Gruusia soov demokratiseeruda ja oma majandust edendada kindlasti on väga kasulik Euroopale. jah, äh, need, meil on toimunud hirmus tragöödia Pariisis ja see tähendab seda, et meil on vaja äh, pragmaatilist poliitikat ajada. Mihhail Kaler. ma tänan ja nüüd Mihhail Kaler, kaks minutit ma tänan ma rõõmustan selle üle et ma tohin siin euroopa lipu all istuda sest teie peaminister peaks ka äh, sellele tegema jah äh, gruusia on meile tähtis meile eurooplastele sest nad on orienteeritud euroopa liidule ja koostööle meiega me tahame et õiguskord meie õiguskorras neid näha, meie majanduspiirkonnas neid näha. me tahame, et stabiilsus kasvaks meie naabruspiirkonnas, aga paraku me seame ka tingimusi. me tahame, et inimõigusi järgitaks, õigusriik valitseks, me tahame pluralismi ja demokraatiat ja need ootused on ka Gruusia rahval Gruusia toetab moderniseerimist ja reforme ja poliitikud ja parteid peavad sellesse hoolikalt suhtuma. ma ei ole ei gruuslane ega e, itaallane e, jah, ei tohi eh, poliitiline auahnus mind kallutada ja vale on see, kui opositsioon ei saa oma õiguspärast konstitutsioonist rolli täita. Gruusia rahval on ootused poliitikutele, et nende probleemid lahendatakse, et edasiminek toimuks, et riik saaks areneda euroopalikult ja suurte naabrite sekkumine ei tohi toimuda, sellest peab olema vaba ja ainult siis, kui ühiskond kokku hoiab ja ühiselt eesmärgi nimel tegutseb ja kui meie unistus on ka Gruusia rahva unistuseks, siis on meil edu okay,. suur tänu, härra Kaaler. mulle meeldib teie huumori peal muideks. ja nüüd saab sõna saadik Andrei Mamikin. palun uh,. suur tänu Eh, kallid kolleegid, eh, kahekümne kolmas aastapäev on ajast, mil diplomaatilised suhted seati sisse Euroopa Liidu ja Gruusia vahel. meie vastastikused suhted on alati suunatud dialoogile ja partnerlusele. möödunud aastal kirjutati alla Euroopa Liidu Gruusia assotsiatsioonileping ja sinna kuulub ka ulatuslik vabakaubanduspiirkond majandusreformid toimuvad tööstuses, kaubanduses, sotsiaalsfääris ja see ulatuslik leping peab andma stiimuli Gruusiale edasi areneda. viisanõude kaotamise dialoogi alane eh, edasiminek peaks kiirenema. Gruusia on läbi viinud reformid ja teinud rohkem kui Moldova või Ukraina, aga samas Moldoval on juba viisavabadus käes võitlus korruptsiooni vastu, eriti eh, spetsialiseeritud korruptsioonivastase üksuse loomine prokuratuuri juures jaanuaris kaks tuhat viisteist, kes võitleb organiseeritud kuritegevuse, rahapesu, inimkaubanduse vastu ja samuti edasiliikumine inimõiguste vallas ja meediavabaduste vallas. Eh, see kõik näitab, et Gruusia on valmis edukalt dialoogi lõpule viima kõrge esindaja hiljuti ütles, et see riik mitte ainult ei arenda omaenda suhteid Euroopa Liiduga, vaid tegutseb ka kui Euroopa integratsiooniprotsesside edendaja oma piirkonnas Lõuna-Kaukaasias ja äh, väärtused ja kultuurid, mis tuginevad nende ajaloolistele traditsioonidele äh, ja kogemustele, eriti äh, patriarh Ilja teise roll Gruusias. see on tänapäeva Gruusia ja mina kui parlamendi raportöör Gruusia küsimuses olen väga huvitatud sellest, et meie suhted edeneksid. tegemist on naabriga, kellega peaks üles ehitama palju tugevamad eh, suhted ja selleks on just Gruusia Vabariik uh,. Uh, deputy... ma tänan, nüüd sai jätkata Karim, üks minut kõnelejal mikrofoni. jah, selle parlamendi nimel ma juhtisin esimest parlamentaarse assotsieerimiskomitee kohtumist, mis meil toimus äh, meie partneritega Gruusias ja kõigepealt ma tänan kaasesimeest ja partnerit Gruusias ja kõik minu kolleegid etendasid väga tähtsat osa selles äh, rühmas, kes mm, käis koha peal see oli väga väljakutseid esitav missioon paljudes aspektides, aga me saavutasime ühte, nimelt me, meie suhted parteipoliitilistest suhetest liikusid tõelisteks parlamentaarseteks suheteks ja ma usun, et meil on kasulik see, kui tulevased resolutsioonid tugev, tuginevad sellele lõppavaldusele, mille me allkirjastasime. ma tänan aruande eest assotsiatsioonileppe ja ulatusliku vabakaubandusleppe kohta. järgmine samm peab kindlasti olema viisanõude kaotamine. Gruusia rahva unistuseks on see, nad tahavad seda näha juba õige pea. jah, siin on Vene aspekt ja see saadab väga tugeva signaali Äh, Abhaasia, Osseetia rahvale, et nemadki peaksid sellisesse tulevikku investeerima. jah, loomulikult valimised on õige pea tulemas ja sellepärast on väga tähtis see, et Gruusia näitab oma pühendumust Euroopa väärtustele ja seda tõestabki kõige paremini äh, see, et nad on ka pühendunud meediavabadustele. Uh... suur tänu teile, härra Karim ja sõna on härra Mešeritšil. suur tänu, härra volinik, teie väga positiivsest, positiivse kokkuvõtte eest poliitilistest sündmustest Gruusias. loodetavasti on teil õigus selles osas, mis hiljuti seal toimunud on. Gruusias on toimunud tohutu edasiminek pärast iseseisvuse taastumist ning nagu kolleegid ka väga õigesti ütlesid, siis läbi on tehtud nii konstitutsionaalne reform kui ka valitsuse vahetus täiesti rahumeelselt ja see on suur võit, paljud ka Euroopa Liidu liikmesriikideks võiksid selliste saavutuste üle uhked olla. poliitiline stabiilsus ei ole loomulikult igaveseks kätte võidetud, alati tuleb püüelda poliitilise stabiilsuse poole see tähendab, et tuleb austada ka opositsiooni kui täiesti täisväärtusliku rivaali õigusi ning opositsioon samuti peab mõistma, et valitsust saab muuta demokraatia raamides ning rahumeelselt. raport, mis avaldati kolmeteistkümnendal oktoobril, näitab et, et kaksteist protsenti on toetus Gruusias äh, nende erakondade poolt, kes on avalikult venemeelsed, nii et see on ohtlik. suur tänu. ja palun, sõna on härra Plenikovitšil, palun. suur tänu, härra president Gruusia on Euroopa Liidu jaoks prioriteetse tähtuse, tähtsusega naabruspoliitikas ning meie huvides on, et seal jätkatakse Euroopa-meelseid reforme. Gruusiast on, Gruusia on liikunud venemeelsusest ning Nõukogude mõjust juba mujale, nimelt nüüd on selge, et tegemist on Euroopa-meelse riigiga, paraku oli makstav hind selle kõige eest aga väga kõrge siin pean silmas Osseetiat ja Abhaasiat ning ka mm, energiaekspordi peatamist Venemaa poolt, me peame siin kindlasti käsitlema ka negatiivseid aspekte, surve, mida avaldatakse opositsioonile, ajakirjanike vangistamine samuti, ühtlasi oleme juhtinud Gruusia tähelepanu sellele, et kohtusüsteemis on näha teatavat selektiivsust. sel aastal toimuvad Gruusias valimised ning selles kontekstis on just pressivabadus väga oluline, et tagataks ka õiglased, õiglane valimiskampaania. me oleme ära kuulanud nii Gruusia peaministri kui ka äh, justiitsministri, seda alles hiljuti, loodetavasti liiguvad nad edasi, tugevdavad poliitilist dialoogi ning loodetavasti nii assotsiatsioonileping kui ka DCFTA ning viisarežiimi lihtsustamine võimaldavad tuua Gruusia Euroopa Liidule lähemale. suur aitäh ja järgmisena on sõna Kati Piril, palun suur tänu, härra president. Gruusia kujutab endast mitmelgi moel edulugu, tegemist on piirkonna ainsa riigiga, kus on olnud võimalik rahumeelselt ühelt valitsuselt teisele üle minna, see üleminek toimus valimiskastide juures ja mitte tänavatel kuid nüüd on mitmed naabruspoliitika alla käivad riigid öelnud, nad soo-, nad soovivad tihedamaid suhteid Euroopa Liiduga assotsiatsiooni leping tugineb ühistel väärtustel, sõnavabadus, inimõigused, põhiõigused on selle keskmes, nii et kui jääb isegi mulje, et sekkutakse pressivabadusse või kohtusüsteemi sõltumatusse toimimisse, siis on see kahtlusi tekitav. nüüd samal ajal paneb meid muretsema ka see, kuidas endine president Saakašvili on üritanud äh, konkreetset äh, kohtujuhtumit ära kasutada selleks, et äh, rahutusi tekitada. Gruusia peab reformima, riik on endiselt ebastabiilne ning äh, ei saa mingisuguseid siselisi, sisumisi lõhu, lõhesid siin lubada, sest et oht tuleb väljastpoolt. nii et on viimane aeg, et poliitilised jõud Gruusias ühinevad Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise koostöö otsene tulemus võiks olla viisanõude kaotamine Gruusia kodanikele, see võimalus aga võib ohtu sattuda, kui jätkub selline poliitiline rivaalitsemine Gruusias. kas Gruusias on endiselt probleeme? jah, kahtlemata. näiteks võitja saab endale kõik, mentaalsus on probleemiks, kõige äh, olulisem poliitiline figuur Gruusias ei vastuta mitte kellegi eest ning järjest tekib jälle äh, Ehm, selliseid rahutusi tekitavaid gruppe ja on ebaselge, kes neid ehm, finantseerivad. mina ka usun, et viiakse lõpule ehm, juba eelmise valitsuse ajal algatatud reformid ning peagi saavad kõik Gruusia kodanikud kasu Gruusia ja Euroopa Liidu vahelisest suuremast koostööst. ja suur aitäh, nüüd on sõna Rogoslavskajevitšil suur tänu. Gruusia näol on tegemist piirkonnas kõige kiiremini areneva riigiga just demokraatlike väärtuste osas. nii pressivabaduse kui ka valitsemise kvaliteedi ning kodanike õiguste tagamise osas on Gruusia väga kõrgel kohal. Gruusia on riik, kus on demokraatlikud poliitilised erakonnad ning kuigi seal on ka populistlikke erakonda, siis enamasti on see, et inimesed populistidega kaasa lähevad ikkagi tegelikult valitseva valitsuse süü. on rikutud küll aga opositsiooniliikmete õigusi ning samuti eh, pressivabadust Lõuna-Osseetia ja Abhaasias samuti tekib küsimusi Gruusia poliitika osas, kas need piirkonnad suudavad majanduslikult sama kiiresti areneda, nüüd edasi viisanõude kaotamine, see tooks kasu mõlemale poolele ja mitte ainult poliitiliselt, vaid kindlasti ka majanduslikult, see võimald-, võimaldaks kindlasti laiemalt rakendada ka Bologna protsessi. kindlasti peaks Gruusias valitsus ka parandama kommunikatsioonistrateegiat, et see venemeelne propaganda ei oleks nii edukas. nii et avalikku arvamust äh, tuleb paremini äh, informeerida, selleks et oleks ligipääs kogu infole olemas milline on siis edasiminek hetkel viisanõude kaotamise dialoogis, kas me võiksime eeldada, et see dialoog viiakse peagi lõpule? suur tänu ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde. kõigepealt Eduard Kukan, palun. suur tänu arvestades praegust Euroopa Liidu naabruspoliitikat, tahaksin selgelt välja öelda, et riigid, kes soovivad tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga, neid tuleks kindlasti toetada samal ajal peaks olema ka selge, et loomulikult peavad need riigid ikkagi kinni pidama teatud äh, nõuetest, Gruusia on üks nendest riikidest, kes on aidanud, on näidanud, et nad on tõesti valmis Euroopale lähenema läbi poliitiliste ja majanduslike jõupingutuste. Gruusia soovib süvendada oma suhteid Euroopa Liiduga ning samal ajal kaitsta oma territoriaalset terviklikkust see tähendab, et me peaksime kaugemale minema energiaturu integreerimisega Gruusia ja Euroopa Liidu vahel. ja seega ma tahaksin teha üleskutse Gruusia poliitilistele juhtidele, palun võidelge oma poliitilist võitlust parlamendis, mitte kuskil mujal, peavad olema selged piirid paigas õigusriigi põhimõtete järgimise ning kohtusüsteemi sõltumatuse osas, tänan. suur aitäh! nüüd on sõna härra Nootisel, palun. loomulikult on suhted Euroopa Liidu ning Gruusia vahel väga tähtsad. Gruusia kujutab endast olulist julgeolekualast partnerit. tegemist on tähtsa riigiga, mis mõjutab suhteid on vaja tagada energiaalane julgeolek ja koostöö peab olema mõlemale osapoolele rahuldust pakkuv ja ei saa idapartnerlust kasutada kui instrumendina, et sekkuda Gruusia sisepoliitikasse. ei tohi Gruusiat niimoodi mõjutada, nad peavad ikkagi suveräänselt saama otsustada oma poliitika üle peavad austama inimõigusi ja kodanikuõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, ainult nii saab poliitiline olukord positiivselt edasi arendada Gruusias. aastal kaks tuhat kuusteist toimuvad seal valimised ja e, kõik, ka vastaspoole õigused peavad leidma austust. Now uh, the... tänu ja nüüd on sõna härra Kutšukil, palun. suur tänu, lugupeetud kolleegid, Gruusial on pikk ajalugu ja juba vana kultuur, nii et loomulikult on Gruusia osa Euroopa ajaloost, eelmisel aastal tähistati sealt assotsiatsioonilepingu tähistamise tähistame sada aastate möödumist ja tõesti väga suur toetus on Euroopa Liidule ning ühtlasi ka eh, Gruusia NATO liikmelisusele. Eh, Gruusia oli enne Nõukogude Liidus ja nüüd aga otsib Gruusia oma Euroopa identiteeti. ka mina olen pärit endiselt, endisest sotsialistlikust riigist ning ma mõistan, milline on väljakutse Gruusias sellele noorele demokraatiale me peame nõudma, et kõik peavad kinni õigusriigi põhimõtetest ning pressivabadusest. Gruusial on vaja jätkuvalt meie toetust selleks, et jätkata oma teel Euroopa suunas. suur aitäh teile ja palun Igor Šoltes. suur tänu me oleme siin kuulnud palju positiivset tänapäeva Gruusia kohta, kuid jääb endiselt õhku küsimus, mis on siis realistlik. meie kasutada olevad andmed ja kogu info on väga oluline, me peame rääkima sellest, kuidas me seda edasiminekut mõõdame, millistest kriteeriumitest lähtuvalt ja just nimelt sellepärast ma sõna soovisingi äh, minu arvates on väga tähtis, et nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Parlament teeksid koostööd ka Euroopa Nõukoguga. Euroopa Nõukogu mängib olulist rolli inimõiguste olukorra, kohtusüsteemi ja demokraatia ja pressivabaduse hindamisel. mul on teinekordki jäänud mulje, et oleks väga oluline, et ähm, Euroopa Komisjon ning Euroopa Nõukogu teeksid tihedamat koostööd selles valdkonnas, sest et Euroopa Nõukogus on äh, teatud inimõiguste standardid nii ehk naa juba paigas. suur aitäh teile, härra Šoltes ja härra Boltšak, palun. viimane kõneleja suur tänu, härra president, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kui Saakašvili eh, kaotas valimised ning andis võimu üle, siis oli see suur demokraatlik võit. Gruusia on väga eh, pingutanud selles üleminekuperioodis. Gruusial ei ole mitte ainult ei ole mitte ainult oluline energiavaatenurgas, vaid lisaks on tegemist ka Kaukaasias väga tähtsa riigiga ja seega ma tervitan Gruusias läbi viidud reforme. me peaksime nõudma kindlasti nende reformide jätkumist ja selleks tuleks avaldada ka poliitilist survet ja kui äh, Gruusia sellele vastu peab, äh, siis oleme loomulikult neile me avatud. suur tänu, härra Boltšak ja nüüd komisjoni nimel palun härra Stiljanides. tänan, nagu ma juba ütlesin oma avasõnades, jälgime me tähelepanelikult seda, kas äh, me põhimõtetest peetatakse, peetakse kinni ka Gruusia partnerite puhul. me oleme veendunud selles, et demokraatia tugevdamine ja õigusriigi tugevdamine äh, äh, aitab kaasa äh, õitsva Gruusia loomisele ja see kõik on ka meie huvides ja see, need prioriteedid on ka äh, määratletud äh, meie naabruspoliitika äh, ülevaatamisel. proua Mogherini nägi, et Gruusia parlamendi liidrid ja riigijuhid on teinud piisavalt jõupingutusi, kuid nad peavad siiski endiselt reformidele pühenduma ja seda tuleb silmas pidada ka järgmise aasta parlamendi valimiste juures. nüüd veel paar sõna viisa lihtsustam-, viisarežiimi lihtsustamise kohta. see äh, protsess lähtub riigi äh, edusammudest ja võtab äh, aluseks hindamise, mis toimus septembris-oktoobris ja me saime, saime infot äh, Gruusia äh, võimudelt ja äh, seega seda hinnatakse lõplikult detsembrikuus ja pärast seda saab komisjon tulla välja õigusandliku e-, õigusloomelise ettepanekuga kõrvaldada viisatõkked ja seejärel siis on sõna Euroopa Parlamendil ja nõukogul. kuid teatavasti on niisuguse protsessi tulemust praegusel hetkel raske ennustada. lõpuks ütleksin, et äh, Gruusia assotsiatsiooni leping on konkreetne võimalus ära kasutada meie suhete kogu potentsiaali ja me peame tõesti pühenduma äh, põhilistele reformidele, mis puudutavad majanduse arengut, majanduskasvu, näiteks transporti, infrastruktuuri, keskkonna vallas. ja loomulikult äh, tegutseme optimistlikus äh, meeles,